on seda, et homme, esimesel märtsil valime me uue asepresidendi Euroopa Parlamendile, kes asendab härra Tšernetski, kaks kandidatuuri on. üks neist on Sladislav Krasnodebski, kelle kand-, kandidaadiks ECR ning Indrek Tarand, kelle eh, pani eh,, ka-, seadis kandidaadiks eh, minu, mu arve teisi eh, saadikuid pärast Hannu Takula lahkumist parlamendist, et äh, minna mm, kontrollikotta, äh, konstanteerime tema äh, mandaadi vabaks jäämist esimesest märtsist. härra Takula. aitäh, härra juhataja. täna on mul viimane päev töötada selles auväärses kojas. homsest alustan ma oma tööd Euroopa kontrollikoja liikmena Luksemburgis olen siin institutsioonis töötanud kolmteist äh, aastat, mis on olnud väga meeldivad. olen tegelenud kõikide probleemide ja võimalustega ja ma loodan, et äh, järgmised kuus aastat äh, kujunevad sama meeliülendavaks ning mingil määral on mul ka kahetsustunne, kui pean lahkuma. tahan tänada teid, härra president ja teie eelkäijaid, tahan tänada kõiki kaasliikmeid ja selle institutsiooni kompetentseid töötajaid, aitäh! suur aitäh, härra Takula! me soovime teile kõike head teie uues ametis ning äh, kindlasti jätkame kontaktis äh, ning arutame ka tulevikus Euroopa eelarvest teiega ning äh, edukat tööd. Hispaania